sellepärast et võib-olla ei saada praegu piisavalt aru, kui suur on ESF-i ja MIF-i tähtsus. aga meil on ka kaks probleemi, millega tuleb veelgi enam tegeleda. ja esimene neist on see, et tavaliselt on nii, et mitmeaastase finantsraamistiku raames, see on siis aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, nähakse ette et, et kakskümmend protsenti kuludest läheb keskkonnakaitseks ja võitluseks kliimamuutustega. kuid aastatel, aastal kaks tuhat üheksateist on äh, proportsioon, mis on ette nähtud keskkonnateemadeks, äh, äh, vale. see läheb vastuollu meie eesmärkidega sellepärast, et äh, see summa on väiksem kui kakskümmend protsenti või proportsioon on väiksem kui kakskümmend protsenti ja see on vastuolus mitmeaastase finantsraamistiku üldeesmärgiga. ning äh, koostöös kolleegidega olen ma jõudnud järeldusele, et kui me võtame kogu perioodi ja tahame seda kahtekümmet protsenti saavutada siis on meil vaja lisaraha rohkem kui seitsme miljardi euro väärtuses ja minu arvates on see suhteliselt keeruliselt saavutatav eesmärk. võib-olla me peaksime mõtlema sellele, mida teha jooksval aastal ehk siis aastas kaks tuhat kahe, aastal kaks tuhat kaheksateist, meil on praegu siin puudujääk neli koma seitse miljonit eurot, mille me peame juba võtma kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvest juurde selleks, et me saaksime täita mitmeaastase finantsraamistiku eesmärgi, need kakskümmend protsenti, mille me oleme endale seadnud. seda oleme arutanud oma fraktsioonis ja kuigi seda võib-olla praegu aruteluks ette nähtud ei ole, tahtsin ma seda mainida, sellepärast et tegemist on poliitiliselt olulise teemaga, millel Euroopa Parlament igal juhul peab kaasa rääkima. see on esimene teema. teiseks tahaksin ma rääkida eh, täpsemalt või lähemalt siis eh, rubriigist kolm Te ilmselt äh, teate, et äh, Euroopa ei ole pagulasteemaga tulnud äh, toime nii-öelda piisava piisava operatiivsusega, pagulased jõuavad sadamatesse, ennekõike siis Itaalia omadesse, kuid me ei suuda selle probleemiga piisavalt tõhusalt tegeleda riikide hulgas, liikmesriikide hulgas on ainult kaks äh, liikmesriiki, mis soovivad, mis soovivad äh, üldse midagi ette võtta. Vatikan on üks neist ja ma ei naljata. lihtsalt me peaksime nüüd äh, mõtlema sellele, kuidas aidata kõige äärepoolsemaid riike Euroopas, võttes arvesse, et see on et see on Euroopa probleem, et need on Euroopa liikmesriigid. kuidas anda neile liikmesriikidele rahalist abi, et nad saaksid toime tulla ähm, suure arvu pagulastega? ma olen seisukohal, et kui me vaatame kui me vaatame näiteks Albaaniat, mis ei ole isegi Euroopa Liidu liikmesriik, juhul kui ta, kui ta meid aitab, siis tuleb küsida, kuidas seda rahastatakse. ja ka nende küsimustega, pagulasprobleemiga tuleb äh, meil tegeleda, kui me hakkame järgmise aasta üldeelarvet põhjalikumalt arutama, see on see, mida ma praegu saan öelda, aitäh. aitäh ka teile nende täpsustuste ja selle sõnavõtu eest, härra Tarand. Thank you, Mr President uh.... suur aitäh, härra esimees enamik äh, kriitilisi märkusi on selles saalis täna juba kõlanud. eelkõnelejatega on raske mitte nõustuda, tegelikult e-, ei olegi võimalik nendega mitte nõustuda. see on minu esimene tähelepanek. teiseks aga võib öelda, et mina olen nii-öelda radikaalne molekul selles äh, selles eh, e-, erialases komisjonis ja kui te soovite võidelda nõukoguga, siis kindlasti olen ma selleks valmis, sest ma arvan sam-, samamoodi nagu teisedki, et me peame eelarve küsimustesse suhtuma väga, väga kindlakäeliselt. ma soovin soojalt õnnitleda ka Monika Holmeierit ja ja ka teisi, kuigi naiste õnnitlemine võib olla ka kahtlase väärtusega tegevus aga mis puudutab nüüd raha eh, kulutamist poliitilisele reformile Türgis, siis see, mida Erdogan teeb, ei ole ju tegelikult hea poliitiline reform, seetõttu võib-olla võiksime siinkohal olla natuke ettevaatlikumad. see on ainuke minupoolne eh, uus kriitikanool, mis aga muud puudutab, siis eh, püüdkem lihtsalt kokku hoida ja saavutada parim võimalik tulemus. Merci, merci. aitäh, härra Tarand niisiis on variraportöörid sõna saanud ja nüüd annan ma sõna teistele kõnele, kõnelejatele, kes ka tahaksid oma seisukohti jagada. härra Sarvamaa, aitäh, mina tahtsin sõna võtta ühe konkreetse küsimuse pärast, milleni jõuan viieteistkümne sekundi pärast ja selleks on konkreetne põhjus. ma olen nõus kõikidega, kes on kritiseerinud nõukogu ja öelnud, et nõukogul on suured eesmärgid, kuid nad ei suuda neid rahastada, kui eelarve kujuneb selliseks ja me peame need, nad peatama. siin aga on nüüd see põhjus, miks ma üldse sõna küsisin. ja ma palun teil kõigil minuga kaasa mõelda, sest tegemist on küsimusega, mis on tegelikult väga, väga väike summa, see puudutab rubriiki neli Äh, CFP-d ja kriisihaldust. see on ähm, äh, tsiviilkriiside ohjamise programm ja tegemist on sellise programmiga, mille abil õnnestuks, mille abil õnnestuks äh, tegelikult väga lihtsal, lihtsal moel ähm, lahendada probleeme, sest äh, tsiviilkriisi ohje abil õnnestub äh, ära hoida sõdasid. kui me saaksime siia lisada veel viis miljonit eurot, oleks hea, aga igal juhul ei peaks äh, kärpima seda, mis ette on nähtud ja ma tahtsin sellele eraldi tähelepanu pöörata. Merci, merci, monsieur Sarvamaa. aitäh, härra Sarvamaa, sõna saab härra Väli suur aitäh, härra esimees, mina saan omalt poolt äh, teha väga kiiresti. ma ei ole ju tegelikult äh, sellel teemal raportöör, aga ma nõustun siiski paljude eelkõnelejatega, nii raportööri kui variraportööridega ja ma olen nõus ka härra Dupre väga huvitava ettepanekuga mis äh, pärineb ALDE fraktsioonist ja mis puudutab siis seda, et need liik-, need riigid, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, on ometi osutunud meiega solidaarseks äh, pagulaskriisi lahendamisel ja äh, nad on üles näidanud selliste väärtuste omamist, mida paljud liikmesriigid üles ei näita ja nad on soovinud ulatada abikäe Euroopa Liidu piiririikidele et aidata lahendada probleeme, mida Euroopa peaks lahendama ühiselt seega seda ettepanekut kindlasti ilmselt äh, võib toetada, aga me peame tagama ka selle, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid siiski suudavad kanda oma moraalset vastutust, oma moraalset kohustust Euroopa projekti eest, mis on äh, nüüd juba meil käest libisemas. Euroopa projekt on ju koostöövaimu projekt, vähemalt sellisena ta alguses sündis. me tahaksime, et muudetaks mitmeid projekte võrreldes sellega, mida nõukogu alguses pakkus, näiteks äh, VKE-de küsimus, kliimamuutus, jätkusuutlik äh, areng, äh, kestlik areng, keskkonnaküsimused, paljud kolleegid on neid küsimusi juba tõstatanud, need on olulised küsimused, mis puudutavad meid kõiki. aga muidugi peab meil olema olemas ka raha, mille abil neid tähtsaid projekte ellu viia sest eh, muidu ei ole meil võimalik Euroopa Liidus neid projekte läbi viia. ma tahaksin rõhutada ka erinevaid eh, rubriike, näiteks Vahemere koridor. Vahemere koridori puhul oleks eh, meil kasu sellest, kui me saaksime institutsioonide vahelise dialoogi käigus need küsimused ähm, läbi arutada ja jõuda kokkuleppele, kuid Euroopa Parlament peaks omalt poolt ka üles näitama progressiivset suhtumist. läbirääkimiste käigus juhtub ju tihti nii, et nõukogu paneb kõigepealt ette teha kärpeid ja kärpida just halduskulusid. kolleegid teavad, et me arvame samuti, et mõned administratiivsed kärped on ilmselt vajalikud ja need tuleb teha, et et me saaksime olemasolevaid ressursse paremini kasutada, suunata nad sinna, kus neid on rohkem vaja. ja on võimalik, et me leiame sellised kohad, kus ressurssi saab ühest kohast teise tõsta. ka Euroopa Parlamendi töös on ilmselt valdkondi, kus oleks võimalik tööd teha paremini ja administratiivkuludeks kuluv raha suunata teise kohta on ka liikmesriike, kellel on palutud oma äh, avaliku sektori kulusid paremini hallata, võib-olla peaksime ka meie seda tegema. aitäh. proua Šulin, suur aitäh, et annate mulle sõna. suur tänu ka raportöörile ja variraportööridele selle suurepärase ja põhjaliku raporti eest. eraldiste vähendamisega teevad komisjon ja nõukogu sedasama, mida nad on teinud ka eelmistel eelarveaastatel. ma nõustun kõigi eelkõnelejatega selles, et me peaksime kindlasti seisma vastu sellistele pingutustele ja mitte lubama nõukogu plaanidel läbi minna mis aga puudutab äh, nõukogu plaane VKE-de teadusuuringute Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, osas ja muudes küsimustes, siis see raha on ümber tõstetud teistelt eelarveridadelt ja ma küsin äh, raportöörilt nüüd seda, et kuhu see raha siis kadus? kui ma saaksin sellele vastuse, oleks see väga kena. suvepuhkuse ajal räägiti väga palju Brexitist ja ma teen ettepaneku, et Brexiti küsimust selles komisjonis samuti võimalikult kiiresti arutataks, et me saaksime kõige uuema informatsiooni selle kohta, mismoodi läbirääkimised kulgevad ja mida toob see kaasa rahaliselt, sest Brexit mõjutab nii järgmise kui järgmiste aastate eelarveid, aitäh. aitäh, proua Šulin, kes veel sõna soovib? Non Non, eh bien. ja isiklikult tahaks öelda, et ma olin üllatunud, võttes äh, arvesse neid kärpeid, mida nõukogu on teinud, aga ma ei ole kindel, et äh, praeguses etapis äh, liikmesriikides oleksid teised poliitilised institutsioonid olnud kaasa, kaasatud, et tihti on tegemist alalise esinduse esindajaga ja kui ta ei tegutseks ega teeks rituaalseid kärpeid, siis äh, arvataks tast halvasti. et äh, see on selline naeruväärne lähenemine, et meil võib olla selline poliitiline arutelu mingisuguste suuniste osas, aga siis äh, tehakse selliseid käike ja see on täiesti vasturääkiv et ähm, meil oleks vaja sellist lepitust ähm, ja meil peab olema äh, selge sõnum parlamendina, me peame võitlema mõningate prioriteetide eest, mis on, äh, leiavad ka suurt vastukaja Euroopa rahva hulgas ja ma arvan, et rändeküsimus peab olema tulevaste arutelude keskmes, eriti äh, Äh, kampaania keskmes enne Euroopa Parlamendi valimisi, et meil on vaja seisukohti, mis ei oleks äh, mitte mingil määral äh, kahemõttelised ja mis katkestaksid sellised praegused praktikad, kus Euroopa tasandil ei ole olnud mitte mingisugust sidusust. ja seda me oleme näinud ka seoses Itaalia valimistega. Sitsiilias kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Äh, suvel, kui nüüd tagasi vaadata, siis kõik oli täiesti etteennustatav, nii et meie seisukohad äh, peavad olema sellised, neid on võimalik äh, selgitada avalikkusele ja meil on vaja ainult paari prioriteeti, et me neid ära ei tapaks. ja mis puudutab Türgist, siis räägitakse liitumiseelsest abist, aga kui küsida Euroopa avalikkuselt arvamust, et kas keegi soovib Türgi liitumist, siis Türgi Äh, selle režiimi vahel, äh, mis kunagi ametis oli, ja praeguse režiimi vahel ei ole mingit äh, ähm, kattuvust, et võib-olla tuleks teha järeldusi ka eelarve küsimustes sellest olukorrast. ja kui me oleme tugevad, kui meie poliitilised sõnumid on kooskõlas avaliku arvamusega ja me peame selle eest võitlema ja nõukogu peab siis äh, meie seisukohti järgima, kui me äh, jääme kindlaks nendele prioriteetidele ja mõtleksime ka äh, inimestele, eurooplastele, kes kannatavad äh,, võttes arvesse, et endiselt on palju vaesust äh,, on üleilmast muutumine toimunud üleilmastunud libera-, liberalism, mis on näidanud, millised on tema selle pri-, eh, piirid. ja võib-olla enne, kui ma annan üldraportöörile eh, sõna, kuulaksime komisjoni arvamust. härra Presa, palun. Merci, monsieur le president. aitäh. Eh, väga lühidalt rõhutaksin, et selle analüüsi äh, raportöör on teinud ja teiste, teiste äh, kõnelejate arvamused on olnud üsna kattuvad, komisjoni äh, lähenemiste aluseks oli ähm, vajaduste väga karm analüüs ja ei ole alati lihtne nõukogu tehtud äh, kokku viia poliitiliste prioriteetidega ja eelarveliste käikudega. aga vaja on valmistuda nii, nagu see komisjon siin ka teeb, äh, selleks, et lähenevad äh, lepitusmenetluse etapid tõesti vaja on mõelda ka sellele, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal on teatavaid sündmusi, Ühendkuningriik lahkub, vaja on äh, selleks äh, valmistuda, et äh, me lepitusmenetluse käigus jõutiksime, jõuks, jõuaksime rahuldust pakkuva tulemuseni ja komisjon kindlasti ähm, jätkuvalt siis on vahendaja rollis. ja ma arvan, et me peame kõik ähm, selles vaimus ka tööd tegema, aitäh. aitäh. olles nüüd äh, komisjoni ära mm, kuulanud, on teil nüüd äh, sõna härra Vioti, et see arutelu kokku võtta. Grazie Presidente, ringrazio tutti i colleghi eh.... aitäh ma tahan tänada ka kõiki kolleege sõnavõttude ja ettepanekute eest. Te korduvalt olite nõus äh, minu seisukohtadega ja ma arvan, et järgnevate nädalate jooksul saame veel äh, nii ametlikult kui mitteametlikult äh, mõtteid vahetada. võib-olla esimesed täpsemad vastused nend-, erinevatele teemadele, mida siin nüüd äh, käsitleti. paljudes küsimustes oleme ühel meelel, nagu juba ütlesin. kolleeg Hoolmeierile ütleks, et äh, tõepoolest on vastuolu liikmesriikide poliitikate vahel ja nõukogu poliitikate vahel ja tahaksin tänada Austria esindajaid, kes äh, olid valmis äh, tegema meie, meiega koostööd, eriti just äh, selles osas. ja ma loodan, et liikmesriigid lepivad kokku selles osas, mis puudutab kodanikke puudutavaid poliitikaid ja Euroopa liidu eelarvet puudutavaid poliitikaid, nii et kõik sõnavõtud olid väga huvitavad, ma tahaksin tänada härra Kõlmelit, härra Sarvamaad. ja Brexiti tagajärjed äh, ei ole veel kohe tunda, nii et selle eelarve projekti puhul me ei pea sellega tegelema, vaid äh, hakkame sellega tegelema tulevikus, eriti seoses mitmeaastase finantsraamistikuga. ja kaks vastust kolleeg Depreele. esmalt see, mida te ütlesite, on minu meelest väga huvitav. Te ütlesite, et äh, teie äh, töötajad on läbi viinud uurimuse, mis puudutas ähm, kahekümne protsendist investeeringuid, äh, investeeringute suurendamist. Äh, puudu on umbes seitse miljardit, äh, kui ma olen õigesti aru saanud, et äkki te saaksite mulle edastada selle uurimuse selleks, et me saaksime sellega tutvuda ja ise ähm, parlamendi jaoks siit et, sellest ettekujutuse saada ja kolleeg Depree ettepanek, ma siin äh, Itaalia teemasid ei tahaks sisse tuua. eriti, mis puudutab nüüd äh, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet, aga meil on vaja instrumente riikide jaoks, äh, kes on väljaspool Euroopa Liitu, ähm, kes aga aitavad äh, Itaalial, Hispaanial, äh, Kreekal toime tulla rändekriisiga. me võiksime selle peale mõelda ja mis puudutab Albaaniat, siis on tegemist ühe esimese Euroopa riigiga, millel on väga suuri raskusi Euroopa majanduse arengule järgi jõudmisel. tegemist on äärmiselt vaese riigiga, mis on olnud solidaarne Itaaliaga. tuhanded Albaania kodanikud äh, varem on tulnud Itaaliasse, nii et tegemist on omamoodi vastuteenega. aga on väga palju rikkamaid riike Euroopas kes peaksid võtma vastutuse. ja mis puudutab Vatikani, siis Vatikan tegi suure žesti, sada rändajat võttis vastu. nii et äh, võr-, nii et ähm, nagu öeldud, veel kord suur tänu kõigi sõnavõttude eest ja mul on hea meel järgnevatel nädalatel kõigiga koostööd teha, aitäh! aitäh üldraportöörile, aitäh meie tegutsemise koordineerimise eest, et see oleks võimalikult tõhus. tuletan teile meelde, et äh, erikomisjonid ja need kolleegid, kes soovivad, saavad kuni homse keskpäevani esitada eh, muudatusettepanekuid nõukogu seisukoha kohta. kuuendal septembril kaks, eh, kell kaksteist äh, lõpeb tähtaeg fraktsioonide jaoks. olles teile seda nüüd meenutanud, ütlen, et äh, hääletus eelarvekomisjonis toimub kahekümne äh, neljandast kahekümne seitsmenda septembrini, tegemist on äh, Äh, nädalaga, kus me tegeleme asjadega kahekümne neljandal, viiendal, kahekümne kuuendal ja võib-olla kahekümne seitsmendal septembril, et tegeleme kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvega, aga ka sektoripõhiste raportitega, mis puudutavad mitmeaastast finantsraamistikku äh, pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ja nüüd on sõna meie kolleegil Kristo Foorul äh, globaliseerumist solidaarsusfondi kasutusele võtmise osas, et võimaldada ettemaksete tegemist mm, ja reageerida tõhusalt äh, sündmustele. härra Kristoforo, teil on sõna. aitäh, ma tahan tänada äh, oma fraktsiooni selle eest, et ma nii olulise teema puhul saan olla raportöör. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal otsustati, et äh, igal aastal viiskümmend miljonit äh, nähakse ette selleks, et meil oleks võimalik reageerida äh, pakilistele sündmustele, loodusõnnetustele ja nii edasi ükskõik kus riigis need ka ei toimu. ja see on väga oluline raport, see tähendab seda, et me oleme nüüd saanud vahendeid, mis äh, võimaldavad meil äh, leevendada olukorda riikides, kus on äh, toimunud loodusõnnetusi, nii et solidaarsusfond on äärmiselt oluline rahastamisvahend Euroopa Liidu jaoks, aga ka solidaarsusinstrument on väga oluline ja meie jaoks on väga oluline äh, kaitsta oma väärtusi, näidata, kui olulised need asjad on. nii et me oleme küll soovinud saada suuremat rahasummat ja äh, seda ka paindlikumalt kasutada, see on olnud meie eesmärgiks, aga nüüd hiljuti on olnud terve rida riike, kus on olnud ähm, äh, looduskatastroofe. näiteks me teame, et mis äh, erinevates liikmesriikides on äh, toimunud suve jooksul, näiteks äh, Kreekas on äh, metsapõlengud, kus paljud inimesed kaotasid elu ja me tahame mm, anda kõigile riikidele abi, kes abi vajavad aga on ka pikemaajalised mõjud, mis puudutavad kliimamuutusi, millel on kindlasti oluline mõju meie riikidele. näiteks äh, minu koduriigis on äh, praegu kõige suurem äh, põud ajaloos ja seetõttu on väga oluline, et meil oleks fond, kust võiks saada hädaabi, kui tegemist on katastroofidega, mis, mille põhjuseks on kliimamuutused ja meil saab olema rohkem äh, põuda, vähem vihma, meie äh, ilmastik saab olema etteprognoosimatum, sellepärast on meil vaja rohkem raha reageerimaks, me peame olema võimelised reageerima, kui vaja. ja see tähendab, et me peame nendest äh, bürokraatlikest takistustest üle saama ja looma sellise struktuuri, mis võimaldaks meil eriti kiiresti reageerida, kui äh, vaja on äh, toetust, nii et me peame äh, Kreekale ja Küprosele abi andma, aga on ka teisi riike, kes on kannatanud looduskatastroofide alla, kuna ei ole sadanud piisavalt vihma ja seetõttu on meie jaoks väga oluline luua vajalikud vahendid selleks, et meil oleks võimalik aidata neid inimesi, kes abi vajavad, sellepärast et solidaarsus on üks Euroopa Liidu põhiväärtustest. aitäh, härra Kristoforu. ja nüüd annaks sõna variraportööridele. proua Karin Kulonek-Moran SEAD fraktsiooni nimel, teda ei ole siin, äh, härra Kolmel ECR-i nimel. aitäh ka siin tänan südamest raportööri äh, raporti eest ja tõepoolest äh, Euroopa Liidus äh, me peame äh, olema suutelised häda korral abi andma ja siin on vaja äh, vastavaid rahalisi vahendeid ja ma saan siin väga lühidalt teha. me peame olema solidaarsed, aitäh. suur aitäh, härra Kolvel teised variraportöörid, neid ei ole täna siin. nüüd, kui keegi teine soovib sõna, soovib oma arvamust avaldada, siis palun. proua Kärsis-Saval. suur tänu. Ehm, me oleme juba päevakorraga kolmveerand tundi ajast maha jäänud Äh, vabandust, me oleme äh, jõudnud isegi ette kolmveerand tundi. Äh, tahtsin öelda, me toetame raportööri seisukohti, tänan. suur aitäh, rohkem arvamusi ei ole, raportöör, tahate kokku võtta selle, see arvamuste vahetuse? Ähm, siin tuli välja peaaegu et üksmeel teie ettepaneku suhtes Ε, πιστεύω ότι το μήνυμα το πολιτικό είναι πολύ ισχυρό. Όλες οι πλευρές στηρίζουν και υποστηρίζουν ότι αυτό το... Suur tänu. Poliitiline sõnum on loomulikult väga tähtis. Me oleme kõik selle poolt, et fond muutuks tõeliseks solidaarsuse fondiks. E, seda solidaarsusfondi tuleb tugevdada e, selleks, et saavutada tõeline solidaarsus. Suur aitäh! nüüd on meie mõttevahetus läbi ja muudatusettepanekute tähtaeg härra Kristoforu raportile on kakskümmend kaheksa september, keskpäev. eelarvekomisjon hääletab kahekümne esimesel, kahekümne teisel novembril, see vajab veel kinnitamist ning novembri teisel täiskogul on ette nähtud täiskogu hääletus. nüüd tahan anda sõna kolleeg Ivana Maletitšile seoses globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmisega. see puudutab madalmaid. Thank you very much, Mr President. suur tänu Holland on siis kahekümne kolmandal veebruaril kaks tuhat kaheksateist esitanud ähm, ettepaneku peale seda, kui üle tuhande töötaja pangasektoris koondati ja peab ütlema, et selles majandusharus on see esimene kord, kui äh, niisugune taotlus esitatakse alates sellest, kui EGF loodi. komisjon hindas ettepanekut kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kahekümnendal juulil ja eh, edastas ettepaneku kahekümnendal augustil Euroopa Parlamendile, seega mm, täna on meil juba selle arvamuse läbivaatamine siis kavas. EGF-i määruse tingimustele Hollandi ettepanek vastab täielikult ja neil on õigus miljon, ühe koma kahele miljonile, mis puudutab äh, kahemiljonilistest äh, kuludest teatud protsendi ja nüüd äh, pangasektori kakskümmend ettevõtet on majandus, ülemaailmse majanduskriisi tõttu kannatanud ning see on mõjutanud Hollandi pankade toimimist tegemist on kasumlikkuse vähenemisega, intressimäärade alanemisega ja seetõttu on regionaalseid ja, ja kohalikke pangakontoreid eh, vaja sulgeda ning suu-, ümber kohaneda siis internetipangandusele. nelisada viiskümmend inimest, eh, kes koondati, saavad nimetatud Äh, meetmetest abi, kuigi rohkem inimesi koondati, sest neid on vaja reintegreerida tööturule. Ähm, ametivõimud selgitasid, et ainult kõige haavatavamaid töötajaid aidatakse EGF-i kaudu, aga tegelikult püütakse abistada kõiki ja loodan siis, et äh, kolleegid toetavad meie resolutsiooni, kiidavad heaks otsuse ja selle lisa ning lõpuks tahaksin korrata, öelda sedasama, mis on kirjas ka resolutsioonis, et me ähm, pöördume komisjoni poole ja soovime, et TGF-i juhtumite kohta käivatele dokumentidele antakse täielik avalik ligipääs. sest ähm, me tahaksime, et see oleks nagu meede, mis võimaldaks häid kogemusi vahetada. tänan. suur aitäh, proua raportöör kes soovib sõna võtta sel teemal? see on täiesti uus, uus nähtus, et pankadele antakse võimalus abi saada hea, et te meenutasite seda. hea, et te selgitasite, et ettepanek vastab fondi tingimustele, aga ikkagi eh, tekib küsimusi, kas see määrus on üldse asjakohane? sest ähm, üldise asjade seisu korral, arvestades Brexitit ka, eh, siis teame, et ka City's eh, Londonis hakatakse koondama ja ja me teame, et peab olema vähemalt viissada koondatud. no kui te olete töötaja väikeettevõttes, siis te jääte lihtsalt kõrvale Euroopa fondidest. aga tegelikult ju toimub väga palju koondamisi ja minu meelest need asjad ei tohiks nii käia, tuleb läbi vaadata uuesti see Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond. nüüd, kas kõik on sõna võtnud, kes soovisid, kui on, siis äh, sedastan, et arvamuste vahetus on toimunud enne seitsmendat septembrit kell kaksteist tuleb esitada muudatusettepanekud, kahekümne neljandal, kahe, kahekümne viiendal, kuuendal või kahekümne seitsmendal septembril hääletatakse komisjonis seda resolutsiooni ning oktoobri esimesel täiskogul hääletatakse seda täiskogus. nüüd suur aitäh proua Letitšile ja nüüd järgmiseks kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta üldeelarve, paranduseelarve projekt number viis. ühinemiseelse abi äh, rahastamisvahendist Türgi toetamiseks ette nähtud reservi tühistamine. nüüd annan kolleeg Muresanile sõna. suur aitäh, härra esimees. tore on teiega kohtuda, kolleegid, peale suvevaheaega. nüüd siis komisjon äh, on teinud äh, paranduseelarve projekti number viis, mis puudutab kahte sõltumatut ettepanekut tegelikult. esimene puudutab Türgit. nagu te teate, kui me võtsime kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Euroopa Liidu eelarve vastu, siis äh, otsustasime teatud küsimusi Türgi suhtes. vahet, vähendasime saja viie miljoni euro võrra ühinemiseelset fondi või abi, aga äh, vähendasime ka seitsekümmend miljonit äh, maksekohustusi või äh, kulukohustusi ja kolmkümmend viis miljonit maksekohustusi selle tõttu, et Türgi ei liigu Euroopa normide suunas, vaid vastupidises suunas, ei ole demokraatlik ja nii edasi, seega panime raha reservi. ütlesime, et raha on võimalik kätte saada kui on näha piisavat õigusriigi, demokraatia, pressivabaduse progressi Türgis. nüüd vastavalt komisjoni aastaaruandele, mille, mis on ka avaldatud, on näha, et olukord on negatiivne ja veelgi enam kahtlemata ja täiesti selgelt on näha, et et demokraatia, inimõigused ja õigusriigi põhimõtted on teinud vähikäiku. nüüd äh, vastavalt nendele kirjeldatud tingimustele ei saa reservis olnud raha kättesaadavaks teha. ja nüüd teeb komisjon ettepaneku selle raha äh, üle viia niimoodi seitsekümmend miljonit kulukohustusi viia üle nii, et kakskümmend kaheksa miljonit läheb Aafrikat Äh, usaldusfondi Põhja-Aafrikale, et äh, see finantseerimislünk täita, mis praegu on tekkinud, kakssada kakskümmend viis miljonit kahe tuhande kaheksateistkümnendal, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ning me peame leidma teatud lahendusi selle lünga täitmiseks. edasi, kakskümmend neli miljonit sellesse fondi, mis läheb Jordaania sotsiaalkaitse, kõrghariduse, tervishoiu ja pagulaste toetuseks. kolmkümmend viis miljonit maksekohustusi komisjoni ettepaneku järgi viiakse üle humanitaarabiks, selleks et eh, eelarve ja kulukohustusi eh, tugevdada kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpu seisuga nüüd minu uskumuse järgi toimib komisjon õigesti, maja eh, saadab raha sinna, kus seda on vaja, ehm, makse- ja kulukohustused sulgetakse ja mina tahan eh, teha ettepaneku toetada komisjoni ettepanekut. nüüd teine eh, paranduseelarve projekti element puudutab seda, et Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusametile lisatakse veel üks töökoht. Neil on vaja ametikohta selleks, et Wi-Fi neli EU algatust ellu viia. nüüd äh, personali äh, arvu kasvu äh, ei saa rahastada agentuuri enda eelarvest, seega meil on selline eelarveneutraalne ettepanek nüüd tehtud ja see ametikoht täidetakse komisjonist lähetatud inimesega, sest see on üks selline külmutatud ametikoht, mis viiakse ühest kohast teise, selleks, et ellu viia Wi-Fi neli EU projekt. see ei lähe meile midagi maksma, sest agentuuril tegelikult on nüüd see raha eh, ja jällegi eh, positiivne soovitus teen ettepaneku hääletada selle üldeelarve paranduseelarve projekti poolt. suur aitäh üldraportöörile, aitäh kõigi nende argumentide eest, millega te meid suunate meie hääletusel ja nüüd tahaksin anda sõna ka variraportöörile. härra Kolbel, palun. aitäh, härra esimees ma tänan raportööri Siegfriedit nagu alati. tegemist oli väga hea eh, teabega ja saan seda ainult toetada, sellepärast et tõepoolest raamtingimused Türgis on kahjuks olulisel määral halvenenud, peame sellest tegema järeldusi ja et nüüd lühidalt teha, et kui meil on Euroopa Liidus äh, edukaid projekte, nagu näiteks võrgustumise vallas, siis on neid muidugi vaja ka jätkata ja rahastada nii, et äh, võimalikult kiiresti oleks võimalik edu saavutada, nii et meie toetame teid täielikult. Merci, monsieur Kölmel. suur tänu, härra Kölmel. kes veel soovib sõna? üldraportöör ka ei soovi sõna, seega tegemist on konsensusega. nüüd äh, härra Presa komisjonist. võib-olla täiendaksite komisjoni seisukohti? suur aitäh, härra esimees. tahtsin lihtsalt toonitada, et üldraportööri selgitused olid äh, täiesti piisavad äh, ja argumendid olid samad, äh, mis ka komisjonil. asja mõte on parimal võimalikul viisil äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvevahendeid kasutada ja arvestada ka Vahemere keskosale langenud rändesurvega ning muude kulutustega, mida tuleb katta seoses rändekriisiga ja tahaksin tervitada raportööri seisukohti, tänada teda selle eest, toetame seda, toetame eh, seda ja eh, katsume siis eh, nii kiiresti kui võimalik ettepaneku ka ellu viia. suur aitäh, härra Preza ja nüüd siis võib komisjonile öelda, et tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on üksteist september kell üksteist. eelarvekomisjon hääletab ettepanekut kahekümne neljandast kahekümne seitsmenda septembrini ühel päeval ning täiskogule läheb see teema oktoobri esimesel Strasbourgi täiskogul. tõesti, me oleme ajas ette jõudnud ja annan sõna kolleeg Dos Santosele. et ta saaks meile rääkida globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondist. Äh, sisuliselt vastutab selle eest tööhõivekomisjon, nad soovisid teema, teema läbi võtta kirjeldatud korras, nüüd äh, komisjon peab vastu võtma arvamuse üheksandal oktoobril ja eh, seetõttu ongi meil juba täna kavas eh, mõttevahetus sel teemal ja annan sõna kolleeg Dos Santosele. aitäh, ma tahtsin eh, samuti nõustuda Lääniga ja soovida kõigile siin äh, kõigile head algust, me rääkisime täna juba kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvest ja äh, tuleme ka selle mitmeaastase finantsraamistiku küsimuse juurde ja see kõik näitab, et meil on tõesti ees väga oluline töö, mida me, meil on vaja teha, nii et ma loodan, et kõigil oli hea suvepuhkus ja pean ütlema, et äh, mina olin veidi priviligeeritud ähm, selles osas, mis puudutab suve ja päikest, äh, võttes arvesse, mis riigist ma pärit olen, aga loodan, et kolleegidel oli ka võimalus kõike nautida. ja nüüd on tegemist siis äh, tööhõivekomisjoni raportile koostatud äh, arvamusega. ja siin on teatav surve lahendada see küsimus võimalikult kiiresti ja siin on tegemist ainult kolme-nelja asjaga, millest tahtsin rääkida ja tahtsin juba praegu viidata mõningatele muudatusettepanekutele, tegemist ei ole veel lõpliku ettepanekuga, vaid äh, teen äh, endiselt tööd nende äh, ettepanekutega järgnevate päevade jooksul, aga see näitab väga hästi, et millega tegemist on ja kuidas ma sellele küsimusele lähenen see, mille komisjon on välja pakkunud, on väga positiivne, siin on tegemist sellega, et üritatakse aja jaoks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat äh, jõuda sellise fondini, mis võimaldaks meil rohkem asju teha kui siiani ja eesmärk on ka äh, siin äh, pealkirjas olemas, et olemas, et oleks paremad kriteeriumid, et oleks võimalik leida paremaid lahendusi mis ähm, tõhusamat sekkumist võimaldaksid, et äh, oleks liikmesriike paremini võimalik äh, kaitsta tulevaste äh, kriiside eest ja lisaks varasemale tänu Euroopa Parlamendi positiiv, eelnevale tööle seoses sotsiaalsete õigustega äh, Ehm, ma arvan, et me oleme eelmistel aastatel, eelmisel aastal väga head tööd teinud ja tõhusat tööd teinud ja meil on siin uued võimalused globaliseerumisega kohanemise fondi jaoks, ehm, mis võiks meil olla raamistikuks, et te, saaks tegeleda ka selle sambaga, sest ehm, tegemist on peamiselt ju sellega, et pannakse paika põhimõtted majanduskasvu jaoks, mis oleks kaasavam, ökoloogilisem ja äh, üritatakse sellega ka sotsiaalpoliitikat parandada ja teha midagi ära tööhõivepoliitika äh, raames. ma ütlesin, et mul on ette valmistatud juba neliteist muudatusettepanekut aga tahaksin piirduda siin sellega, et ma räägiksin ainult kahest, mis äh, praeguses faasis tunduvad mulle olevat kõige olulisemad. esimene on see, et äh, et äh, kuidas EGF-i vahendeid kasutada, et kui pro-, ei ole poleemikat, siis oleks võimalik ka Äh, ka ilma parlamenti kaasamata või ilma raportit koosamata, nagu, äh, koostamata abi anda, aga minu põhimõte on, et meil peab olema võimalik äh, ka mingitel juhtudel siiski raporteid koostada, et Euroopa Parlament eelarvepädeva institutsioonina saaks äh, pikk aegamisi siin nüüd äh, rohkem pädevusi ja mulle tundub see olevat vajalik, et teatavatel tingimustel parlamendil oleks kaasotsustamise õigus olulistes küsimustes ja et äh, abi antakse automaatselt ilma parlamenti ära kuulamata, ilma et äh, siin komisjonis hääletataks. ja teine asi on äh, üldisem märkus SD fraktsioonilt, mis mm, kajastub ka minu arvamuses, siin on tegemist äh, üldisema küsimusega mm, fondi puhul, et äh, tegemist on jätkusuutlikkusega, kliimamuutustega ja võrdse kohtlemisega, et need asjad äh, pandakse otse õigusakti kirja, määrusesse kirja, aga kui see vastu võetakse, siis on äh, ka rakendamisel kohe mm, need teemad olulisemad. ja koostan ka uusi muudatusettepanekuid. tegemist on äh, Äh, valdkonnaga, mis tundub olevat äh, lihtne, aga me peame olema väga tähelepanelikud ja mina omalt poolt ootan äh, teie muudatusettepanekuid ja loodan, et koos kõigi kolleegidega, ka variraportööridega saame teha head tööd selleks, et oleks võimalik kõiki neid küsimusi õigesti lahendada, aitäh! aitäh raportöörile. tegelikuks probleemiks on see kiirus, me oleme korduvalt näinud. et äh, taotluse ja reaktsiooni vahe, reageerimise vahel võis äh, mööduda aasta või isegi rohkem, et tingimused on väga äh, siduvad, ei võimalda meil kiiresti otsuseid langetada, see on see probleem. et kuidas oleks võimalik menetlust kiirendada ja nüüd ähm, jagan oma isiklikku arvamust. ma arvan, et äh, et ähm, kui tegemist on äh, äh, vallandamisega, siis äh, äh väikeste ähm, allhankijate töötajad ei saa äh, abi sellest fondist kes soovib äh, sõna nüüd selle teema kohta? kas keegi ei soovi? ma täpsustaksin, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnendal septembril kell kuus pärastlõunalt ja hääletus äh, toimub üheksandal oktoobril meie komisjonis ja tööhõivekomisjoni hääletus toimub kaheksateistkümnendal oktoobril. aga ma oleks pidanud härra Preisa arvamust küsima enne ajakavast rääkimist. et kuidas oleks võimalik äh, menetlusi lihtsustada ja seda protsessi kiirendada. aitäh. palun lubage, et ma räägin inglise keelt, ütleb kõneleja. tahaksin rõhutada seda, et millist lähenemist on komisjon äh, kasutanud komisjon on tõesti soovinud lihtsustada ja kiirendada menetlusi nii palju kui võimalik, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmist. ja tahaksin rõhutada, et tegemist on äh, Euroopa Liidu tasandil täiendava instrumendiga erijuhtumiteks, millel on äh, suur mõju, mis õigustab äh, rahalist solidaarsust Euroopa Liidu tasandil ja see täiendab Euroopa Sotsiaalfondi, mis on äh, see osa Euroopa Liidu instrumentidest, mis tegeleb ennetusega, äh, kui tegemist on struktuuriliste muutmustega kohanemisega, vältimaks seda, et äh, toimuksid massilised vallandamised ja komisjon on tulnud välja terve rea ettepanekutega ja mis puudutab menetlust, siis komisjoni ettepanek on äh, et äh, me kombineeriksime olemasolevat äh, kahte paralleelset menetlust, üks puudutab äh, globaliseerumisega kohanemise fondi kasutuselevõttu ja teine puudutab siis vastavaid eraldisi menetluses, kus nõukogu ja komisjon peavad nõusoleku andma. komisjon teeb ettepaneku, et need ähm, pandaks kokku ühte äh, akti, et äh, ülekandmis, ülekande puhul ei ole ainult tegemist äh, eelarve küsimustega, vaid ka ähm, tuuakse välja faktid, mis seda õigustavad ja see võimaldaks siis sellise lihtsustatud hindamise, mille aluseks oleksid kvantifitseeritavad kriteeriumid, ehk see, et kui palju on neid vallandatud töötajaid, kellel on õigus abi saada äh,, ja kui suur on see summa, mis ähm, antakse. ja siis äh, äh, parlamendi ja nõukogu poolne kinnitus on vajalik fondi kasutuselevõtuks ja endiselt on äh, parlamendil ja nõukogul kõik volitused ja täielik kontroll vahendite kasutamise üle, aga komisjon arvab, et see võimaldaks äh, menetlust kuue nädala võrra keskmiselt kiirendada. ja mis puudutab teisi muudatusi, siis komisjon teeb ettepaneku äh, alandada sekkumise äh, künnist äh, härra Artüri rääkis siin enne viiesajast äh, vallandatust, et kas see on õige künnis, komisjon teeb ettepaneku alandada künnist saja viiekümneni. tegemist on endiselt suure arv, vallandatud arvuga, mis õigustaks Euroopa Liidu tasandil sekkumist ja teeb ettepaneku äh, laiendada nende põhjuste loetelu, ähm, mis puudutab vallandamisi, et äh, näiteks lisada äh, sellised põhjused nagu automatiseerimine või digitaliseerimine või üleminek madala süsinikuheitega majandusele. Äh, tuletan lihtsalt meelde neid asju, mida komisjon on välja pakkunud ja mis puudutab otsuse langetamise menetlust, siis ma palun, et äh, pööraksite piisavat tähelepanu lihtsustamisele, äh, mis oleks võimalik, kui meil oleks ainult üks õigusakt, mis endiselt tagaks parlamendile täieliku kontrolli otsuse üle. aitäh, esimees. aitäh, härra kolleeg, ma võtan teie poolt esitatud informatsiooni teadmiseks mina olen siin töötanud äh, selles komisjonis alates juulist kaks tuhat neliteist ja kuni selle raportini ei ole ma kunagi näinud või kuulnud sellist ähm, arvamust, millega tegelikult muudetakse komisjoni ettepanekut, mitte kunagi. iga kord, iga kord ähm, meie käest iga, iga kord me mõtleme, et äkki see menetlus on ikkagi liiga raske. võib-olla see on liiga keeruline ja tuleb teha järeleandmisi, et otsus tehtaks võimalikult kiiresti, sest see on oluline. aga nüüd äh, ja mitmeid kordi on äh, siis olnud nii, et tegelikult äh, sellel tööl justkui ei olegi tähendust. nüüd aga oleme me ammendanud praeguse päevakorra, selle, mida me pidime täna arutama härra Dos Santos, mida te ütlete kokkuvõtteks? jah, teen väga lühidalt. ma äh, oskan väga hinnata ähm, seda, mida te positiivsena esile tõite, et me peame lahendama olukorra ja me saime komisjonilt teavet ja kordan veel kord, et äh, üldiselt olen ma nõus komisjoni ettepanekuga, et äh, see parandab äh, Äh, asju võrreldes praeguse olukorraga. aga kindlasti on võimalik olukorda veelgi parandada ja paremini kujundada, aitäh. Merci, monsieur le rapporteur. Question diverse, qui souhaite s'exprimer en question diverse? kas on muid küsimusi, mida keegi soovib tõstatada, neid ei ole ja seega, kallid kolleegid, järgmine kord kohtume kolmeteistkümnendal septembril Strasbourgis. Eh bien, nous see äh, lõpetab meie koosoleku. ja me oleme tõepoolest poolteist tundi ajakavast ees. poolteist tundi tähendab seda, et me töötame väga tõhusalt. aga äh, debatt oli sellest hoolimata äärmiselt kvaliteetne, sest kõik olid hästi ette valmistanud. ja sellega on koosolek lõppenud. pöördun siit edasi koordinaatorite poole. Et programmé à 17h30 koordinaatorite kohtumine peaks algama seitseteist kolmkümmend, nii on see programmis ja see tähendab seda, et koordinaatorite koosolek algab ühe tunni ja kahekümne minuti pärast. me võiksime peale hakata, kuid härra Debre ei ole vaba enne kella viit ega saa meiega ühineda. kas te nõustute seega, et me alustame koordinaatorite koosolekuga kell viis, kell seitseteist null null? kukub välja pisut narrilt, et kohal ei olda just siis, kui, kui käsitletakse nii täpseid, nii tähtsaid teemasid. niisiis äh, kell seitseteist null null. kell seitseteist null null algab koordinaatorite koosolek siinsamas